Einen schönen Nachmittag für alle. Ich würde einfach mal anfangen wollen und bitte alle auf die Plätze zu gehen. tere pärastlõunat kõigile. ma sooviksin, et te kõik nüüd asuksite kohtadele ja ka hoolikalt kuulaksite, mis mul öelda on. see oleks tõepoolest väga tore, sest nagu te teate, seda meie koosoleku ülekannet võib näha terve maailm praegu, nii et äh, seetõttu ei oleks kindlasti hea, kui siin vahekäikudes vestlused jätkuksid. ma arvan, et kõik on saanud äh, tänase päevakorra projekti kätte. kas kellelgi on äh, kommentaare selle kohta, kas kellelgi on vastuväiteid või kriitikat äh, või mingisuguseid muudatusettepanekuid, tundub, et mitte. seega on päevakord kinnitatud olen teile juba öelnud, et äh, toimub äh, meie koosoleku otseülekanne internetis. ja kui räägime esinaise teadaannetest, siis äh, peame siin märkima ka seda, et tõlget kasutatakse. nii et kõik keel, kogu keelerežiim on meile täna, täna olemas. naistekomisjon korraldab koos meie komisjoniga kuulamise, mis puudutab äh, töö ja pereelu tasakaalu ning äh, äh, sugudevahelist võrdsust. see leiab aset üheksateistkümnendal märtsil kella neljast kella poole seitsmeni pärastlõunal. nii et kõik olete teretulnud äh, sinna kuulamisele, mitte ainult naisterahvad, ka meesterahvad, aga härra Uuri, palun. Äh, mm-hmm. aitäh, proua esinaine. enne kui alustame oma tänase tööga. tahaksin esitada meie komisjoni juhatusele küsimuse. kuulsin, et juhatus saatis meile vastused küsimustele, meie probleemidele, mis puudutavad kõige enam puudust kannatavate fondi. seal oli teatud probleeme, mis veel olid õhus äh, ja seal oli tegemist äh, siis niinimetatud sotsiaalsete toidupoodide küsimusega ja esitasin ka küsimuse selle kohta, kui see vastus on tõepoolest äh, tulnud, siis milline täpselt oli see komisjonipoolne vastus. nii et küsimus veel kord, kas komisjon saatis meile kirja ja kui siis see tõsi on, mis see kiri ka ütles? haben wir hier irgendein Problem? Sorry, ich habe den falschen Knopf gedrückt, das lag an mir ähm,. esinejana vabandab, kuna vajutas vale nuppu, nüüd mikrofon töötab jälle. kahjuks ei saa ma teile anda rahuldavat vastust. kindlasti arutan seda Pervanche Peresiga, ta peaks äh, täna pärastlõunal siia ka ilmuma, nii et võib-olla homme saate sellele põhjalikumalt vastata, nii et loodan, et te saate põhjaliku vastuse homme, mis äh, oleks äh, siis kasulik teile, kuid ka meile kõigile. tundub, et rohkem ei siiski, keegi soovib veel sõna, palun. Um, aitäh üks küsimus. Te mainisite dialoogi meie komisjoni ja teise komisjoni vahel ja rääkisite üheksandat ähm, märtsi ja minu arust see on pühapäev. kordan, see leiab aset äh, üheksateistkümnendal märtsil neli, kella neljast kuni kella poole seitsmeni pärastlõunal, kuid muidugi saate te selle informatsiooni ka kirjalikult äh, õige peatselt ja siis äh, on teil võimalik see ka enda kalendritesse kirja panna. nii et me leidsime, et oleks kasulik, et ka tööhõivekomisjon oleks sellel kuulamisel kohal, kuna tegemist on meilegi südamelähedase teemaga. nüüd äh, aga vaatame eelmise, eelmiste koosolekute protokolle, kas teil on äh, märkusi või vastuväiteid, mina ei ole kirjalikult vastuväiteid saanud ja näen, et ei ole märkusi ega vastuväiteid, sellega on päevakorrad kinnitatud. ja see leiab siis kajastust ka tänase kohtumise protokollis ja nüüd jõuame siis oma koosoleku sisulise poole juurde. see puudutab täiendava pensioni õigusi. see on teema, millega me oleme tegelenud juba aastaid, proua Van Reuten, proua Omen Reuten on siin raportööriks ja praegu on jõudnud see arutelu lõppefaasi, neljandal detsembril Koreper nõustus läbirääkimiste tulemusi eh, heaks kiitma, komisjon samuti detsembris enda poolt andis eh, rohelise tule ja nüüd eh, peaksime vaatama, kas nõukogu saab äh, nende läbirääkimiste tulemustega nõustuda. siin on endiselt äh, paar tehnilist äh, punkti, mis vajavad selgitamist ja ka mõned keelelised küsimused, tagamaks, et kõik need erinevad keeleversioonid oleksid korrektsed ja kui see on lõpule jõudnud, siis on meil võimalik saata see täiskogule ja me saaksime selle vastu võtta enne selle parlamendi ametiaja lõppu. nii et see oleks kindlasti väga hea see tähendaks äh, äh, suurt edusammu meie töötajate äh, liikuvuse jaoks, sest kui ei ole võimalik üle kanda pensioniõigusi, täiendavaid pensioniõigusi, siis see on takistuseks liikuvusele. ja see, me eeldame, et nõukogu nõustub, see läheb teisele lugemisele ja loodame, et see läheb päris kiiresti läbi äh, nõukogu langetab omapoolse äh, otsuse seitsmeteistkümnendal veebruaril ja siis äh, saadetakse see meile tagasi ja võime eeldada, et äh, Strasbourgis teisel täiskogu istungil on võimalik komisjonis esimesel märtsil ka hääletada ja siis aprilli ehk siis selle äh, parlamendikoosseisu ametiaja viimasele täiskogule läheks hääletamisele. kui küsimusi ei ole, siis äh, läheme järgmise punkti juurde meie päevakorras. see on äh, härra Ööri vahearuanne ja see puudutab nõukogu otsust. see on kolmepoolse tööturu osapoolte tippkohtumise ülevaade ja annaksingi sõna raportöörile. Nem egy ö, bonyolult és nem egy ö, nagy jelentésről van szó, viszont az éri... Aitäh, tegemist ei ole eriti keeruka küsimusega. Ja see arvamus ei ole ka väga pikk. Ja küsimus on juba kõikide teadvuses olnud juba väga pikka aega. Kolmepoolsed Äh, kohtumised on siis meie eesmärgiks. ja enne, kui äh, ülemkogu kokku saab, äh, peaks siis tööturu osapooled korraldama oma tippkohtumise ja nad saavad teha omapoolsed ettepanekud ülemkogule. selline kolmepoolne tippkohtumine on aluseks, millega on võimalik edasi töötada ja seal võetakse arvesse ka Lissaboni lepingut, tööturu osapooled eh, avaldavad oma soovitusi nõukogule samuti. täna hommikul eh, ma kohtusin eh, tööturu osapoolte esindajatega selleks, et rääkida nendega sellest, millised on nende seisukohad antud küsimuses. tahaksin lisada et ka lobistid on äh, tegutsema asunud nii tööandjate kui töövõtjate poole pealt. kõik äh, tahaksid äh, oma sõna sekka öelda. seega ei ole tegemist ainult selliste öö andjate äh, sooviga, vaid kõik osapooled äh, on kaasatud, kõik tahavad, ka ametiühingute äh, keskliidud tahavad oma sõna sekka öelda. väga paljud kurdavad selle üle, et aega on väga vähe selle tippkohtumise jaoks ning väga sageli raisatakse ka väga palju aega nendel. rohkem oleks vaja keskenduda äh, konkreetsetele küsimustele, mis, mis väärivad käsitlemist. mis puudutab nüüd seda arvamust, siis minu arvates on äärmiselt oluline, et me edastaksime sellised soovitused, et nii töö töötajate esindajate, organisatsioonide esindajad kui ka teised osapooled peavad teist osapoolt informeerima eh, oma seisukohtadest. aga me ei tahaks, et see ei oleks võimalus, vaid et see oleks kohustus. et kõik osapooled, kes osalevad tippkohtumisel, võtaksid endale sellise kohustuse, see annaks ka paremad võimalused konkreetsete tulemuste saavutamiseks kõik selles, mis siin on komisjoni ettepanekus kirjas, peab rakenduma ka tegelikkuses ja see, meie peaksime seda just äh, tagama. minul on kaks kompromissi välja pakkuda. kompromiss äh, A põhimõtteliselt äh, on see sotsialistide ja ALDE ettepanekuga üsna sarnane, sellega mingit probleemi ei ole rahvapartei, sotsialistid ja rohelised toetavad seda, mis aga puudutab kont-, kompromissi B, siis see on meie ja sotsialistide vaheline kokkulepe ja siin viidatakse parlamendi osalemisele vaatlejana sellises kolmepoolses kolmepoolsel eh, tippkohtumisel, aga sotsialistide ettepanekus on räägitud delegatsioonist, parlamendi delegatsioonist. tööturu osapooled lükkavad sellise ettepaneku tagasi, sest nende arvates see ei ole eriti hea mõte, see just sellepärast, et aega on väga vähe ja nad tahavad seda aega pühendada aruteludele, eh, et neil endil oleks rohkem aega, et omavahel eh, asjad läbi arutada kuna kõik sõltub ju käsitletavast teemast, kutsutakse erinevaid äh, külalisi ja samuti ka parlamendi esindajatega mõeldakse teha samamoodi. tegemist on ju tööturu osapoolte tippkohtumisega ja meie saame oma arvamust avaldada enne äh, ülemkogu, enne valitsusjuhtide ja riigipeade kohtumist nii et mina ei leia, et tegelikult äh, meie peaksime oma arvamust äh, kuidagi nende omale peale suruda. Nendel on õigus otsustada selle üle, keda nad sellele tippkohtumisele äh, kutsuvad. ja seetõttu tegin ma ka oma kompromissi. sotsialistide ettepanekut mina ei toeta. seevastu ma tahaksin, et siin oleks sees kohustus parlamendi osalusele, vähemalt siis meie komisjoni esimees peaks seal olema. aga me peaksime usaldama rohkem tööturu osapoolte arvamust, nemad peavad otsustama seda, keda kutsuda, nad ju kutsuvad neid, kes on nende aruteludele abiks kes saavad kaasa aidata omapoolse arvamusega ja sellise ettepaneku ma panen ka siia kompromiss B-sse sisse. mõistagi võiks ju olla väga kasulik, et meie nende teemadega tegeleksime. see on ju väga huvitav mõista, millised arutelud parasjagu seal aset leiavad, aga see jääb tööturu osapoolte otsustada. seega ma ei saa toetada kolleeg Beckeri ettepanekut tema näiteks äh, tahab äh, osalejate koosseisu muuta kohustuslikuks. minu arvates peame usaldama nende otsustusõigust, andma nendele õiguse otsustada, ei ole mingisugust mõtet hakata mingeid äh, uusi osapooli sinna tippkohtumistele saatma. seega ei saanud ma toetada seda muudatusettepanekut äh, eelminetatud põhjusel. loodetavasti oli kõik selge. jah, aitäh, härra Jüri. nüüd aga pöördun variraportööride poole. kolleeg Pedahino sotsialistide poolt. aitäh äh, ennekõike jah, me tõesti oleme leidnud siin vajaliku koostöövalmiduse selle teema juures. täna hommikul oli meil väga produktiivne kohtumine ametiühingutega. ning meid teavitati nende vajadustest ja milline on tööturu osapoolte roll Euroopa Liidu poliitika tegemises. nii et ma viitaksin sellele, mida just mainis härra Ööri näiteks see vaatleja staatus, mida meie tahame. meie ütleme seda, et äh, meie komisjoni esimees äh, peaks saama sellise vaatleja staatuse sellel äh, kolmepoolsel tippkohtumisel. me oleme selles osas ühel meelel, sellise, selle kompromissettepaneku osas härra, meie arvates on äärmiselt pettumust valmistav, et äh, eelmise nädala variraportööride kohtumisel me rääkisime ühest asjast, aga nüüd aga tundub, et me oleme muutuma, muutmas oma seisukohta, läheme kusagile mujale. parlamendi roll Euroopa Liidu äh, poliitika koondamises me peame võtma endale ka vastutuse tööhõive ja sotsiaalpoliitikate kujundamises ja seega me peaksime saama eh, meie komisjoni, eh, tööhõive sotsiaalkomisjoni eesistuja jaoks vaatleja staatuse teiselt poolt, aga näiteks on üks teine teema, mida ei, mis ei ole saanud toetust, näiteks viide komisjonile sellel kolmepoolsel kohtumisel, võimalus äh, kaasata äh, tööturu osapooled äh, ähm, siis majandusjuhtimis poolaastale tööturu osapooled on ju need, kellele need meetmed just otseselt suunatud on. nii et kõike seda arvesse võttes leian ma, et me võiksime tegelikult jõuda kompromissile nendel teemadel, mida ma just siin mainisin. me ei peaks neid lihtsalt kõrvale heitma niisama. aitäh! aitäh, mulle tundub, et keegi rohkem sõna ei soovi proua Haake, kas ta on siin? Herman soovib hoopis midagi öelda. aga kõigepealt vaatame, kas variraportöörid on kohal, proua Haget ei ole, ka teist variraportööri ei ole. proua McIntyre'it ka ei ole, nii et variraportöörid kuulavad seda kõike oma kontorilaua tagant, arvuti tagant, nii et Toomas Mann, palun. aitäh minu arvates ongi kõike tegelikult ju parem vaadata otse, olla kohapeal, seetõttu ma siin ka kohapeal olengi nii et äh, minu arvates me võiksime äh, minna, see kompromiss, et äh, ütelda, et kas me nüüd peame olema vaatlejad või mitte, me peame paika panema seda, mida me soovime, resolutsioonis me panime paika selle, et tööturu osapooltel on väga oluline roll mängida, kui on tehtud mingi kokkulepe neil omavahel, siis mõistagi peaksime meie selle heaks kiitma, mingit manööverdamisruumi peaks muidugi ju ka tunnistama ning ähm, mulle tundub, et äh, see on ju üsna hästi teada ähm, nende teiste delegatsioonide puhul on pandud, klopsitud äh, kõik koosseis äh, kokku üsna suvaliselt ja mingeid tulemusi ei ole tulnud. aga meie peame kõikides oma tegevustes olema vastutavad, me oleme töötanud nendel teemadel väga mitmeid aastaid ja meil on väga tugev põhi, nii et minu arvates äh, meil ei ole vaja vaatlus, vaatleja staatust, sest me saame niikuinii mõjutada ja oma sõna sekka öelda ja kommenteerida ka pärast. me peame tegema koostööd tööturu osapooltega, nii et minu arvates härra Ööri raport on äärmiselt hea. ning teiseks, see esimene kompromiss, selle puhul ma mõtlen, et Rahvapartei ja Rohelised peavad ütlema, et nad on sellega nõus ja kõik see on juba tegelikult sotsialistidega läbi arutatud. proua Haake, palun. me siin arutame praegu kolmepoolset tippkohtumist. arvamuse on koostanud kolleeg Ööri ja ma tahaksin küsida teilt, kas te soovite sõna võtta? ja kui te soovite, siis saate seda praegu teha, aitäh. aitäh, vabandust, et ma hiljaks jäin ütleb proua Harkin. mul on kõigepealt üks küsimus, kui ma loen nüüd seda teksti ja neid kompromisse, kompromiss B-d nimelt. komisjoni teksti lugedes aga ma näen, et siin on kirjas, et sõltuvalt päevakorrast võidakse eh, võib, võib kutsuda kohale ka volinikke või eesistuja ministreid. kui ma loen seda inglise keeles, siis ma saan sellest niimoodi aru, et nad osalevad ka kohtumistel, koosolekutel, see ju tähendab see osalemine, call, take part inglise keeles. minul on järgnev küsimus, kas nad on seal vaatlejana või nad osalevad ka aktiivselt äh, koosolekul endal? me oleme selle küsimuse juba esitanud ja siiamaani pole vastust saanud, ehk saaksite seda selgitada. sest äh, kui me vaatame meie ettepanekut, meie kompromissettepanekut muudatus B puhul, siis me räägime sellest, et tööhõive ja sotsiaalkomisjoni esimees on samuti kutsutud osalema koosolekutele, see tähendab siis, et ta ei ole vaatleja. ta on seal selleks, et osaleda koosolekul, nii et siis selleks et äh, antud aspekti selgi-, selgitada, tahaksin teada, mida komisjon sellest arvab, siiamaani ma ei ole saanud seda selgust. kui me selle selguse saame, see oleks väga hea, minu arvamus on aga see, et kui meie leiame, et komisjoni esimees peaks protsessis osalema ja mina olen selles kindel, siis see ei peaks sõltuma päevakorrast, sest äh, päevakord on ju alati paigas ja räägitakse e, tööhõivest ja tööst. selleks ju ongi see töötu-, e, tööturu osapoolte tippkohtumine mõeldud teised ministrid näiteks, et kui on mingid teised ministrid kohal, e, põllumajandusministrid või ükskõik kes või teised volinikud, kellel ei ole otsus vasta-, vastutusala tööhõive küsimuste osas, siis neid kutsutakse kohale vastavalt päevakorrapunktidele aga tegelikult ju see päevakord äh, kajastab alati ju sotsiaalküsimusi ja tööhõive küsimusi, seega parlamendi tööhõive ja sotsiaalkomisjoni esimees peaks olema seal kogu aeg kohal ja see ei peaks sõltuma päevakorrast. aitäh, äh, proua Harkin. komisjon. tahaksime nüüd selgitada seda menetluslikku korda, tahaksin ma vastata ka teie küsimustele mõistagi. mulle on antud teada, et Jean-Paul Tricot on äh, meie käsutuses. et on siin kohal, saab vastata, ei, ei ole tema, teda sugugi, on keegi teine. kas sotsiaaldialoogi ja tööstussuhete peadirektoraadist on keegi, kes ennast esitleb ja vastab küsimustele? Bianca Bussiok, Unité Dialogue Social uh,, je suis ici pour remplacer uh, monsieur Jean-Paul. aitäh, ma tõepoolest asendan täna Jean-Paul Tricari siin. nüüd need küsimused, mis meile esitati, lühidalt äh, vastaksin, et vaatleja staatus tegelikult äh, otsuse kohaselt äh, olemas ei ole, mis selle kolmepoolse tippkohtumise loob, nii et sellist staatust seal ette ei nähta nüüd, äh, mis puudutab neid äh, ministeeriumite äh, või neid administratiivesindajaid, kes seal on, siis nad on delegatsioonide osalisteks, liikmeteks, nii et need kaks institutsiooni ähm, osalejate hulgas siis ise otsustavad, kes seal täpselt ähm, osaleb nendel kolmepoolsetel läbirääkimistel. loodan, et see on, tõi selgust asjasse. Ja, ähm, ich würde da aber nochmal nachfragen wollen. Das ist zwar nicht üblich um so Tagesordnung. mul on nüüd üks lisaküsimus. Äh, tavaliselt ei ole see nii, kui me päevakorda läbi käime, kuid ma näen, et siin on mitmeid äh, lahenduseta küsimusi. kas ma saan õigesti aru, et äh, et seda menetlust ei ole võimalik lõpule viia sest äh, on toimunud äh, teatud muudatusi äh, Ühendkuningriigis ja Saksamaal. ja härra Jüri, kas te soovite lisaküsimusi esitada või soovite lõpuks kokkuvõtte teha, kuna te niikuinii sõna saate? alustame siis selle küsimusega, kas te võiksite täpselt öelda, et milline see menetluse kord on, sest see on meie otsuste seisukohalt päris tähtis, et võib-olla veidi üksikasjalikumalt räägite sellest? aitäh, tõepoolest äh, komisjoni seisukoht äh, kujundati äh, vastavalt äh, artiklile kolmsada viiskümmend üks ja see menetlus toob endaga kaasa teatud riikides, kaasa arvatud Ühendkuningriigis ja Saksamaal, siseratifitseerimise ja Ühendkuningriigi puhul äh, see võib äh, aega võtta päris kaua, kui me õigesti aru saime, siis on üks äh, eelnõu, mis välja pakutakse aastas ja siis võetakse sinna kokku kõik erinevad ettepanekud, mis põhinevad sellel juriidilisel alusel, mida ma mainisin, nii et see võib tõepoolest mitu kuud aega võtta ja samamoodi näeb see protsess välja ka Saksamaal ja just seetõttu need kaks riiki ei saa praegu ratifitseerida seda teksti. Äh, suur tänu ja nüüd annaksin Šaboörile äh, uuesti sõna. suur tänu ma tean, et äh, ratifitseerimisprotsess on erinev riigiti ja seda me ei saa mõjutada, see on selge. kuid äh, ärgem unustagem ka, et äh, tegemist on tehniliste muudatustega tegelikult me räägime sellest, et me paneme paberile kirja praktika, mis on äh, kehtinud äh, juba päris pikka aega, nii et me lihtsalt äh, justkui ametlikustame teatud praktika, mis juba toimib ja tööturu osapooled on öelnud, et nemad on sellega nõus, selleks et me lihtsalt paneme kirja selle, mis on olnud tavaks juba aastaid. nii et sellega ei, nii et kindlasti ei kaasne sellega mingeid suuri muudatusi. nüüd, mis puudutab minu muudatusettepanekut, kui te vaatate viimast äh, lauset, siis äh, on siin öeldud, et vastavalt päevakorrale võib ka teisi osalejaid kutsuda või teisi ministreid ja võib-olla saaksime lisada Euroopa Parlamendi tööhõivekomisjoni esimehe siia, kuid muidugi jätame töösuhte osapooltele siin viimase sõna, nii et on võimalik kutsuda siis tööhõivekomisjoni ähm, esindajad, kui äh, päevakava seda nõuab. sest kui me selle muudame kohustuslikuks, kohustuslikuks, siis ei ole meil enam tegemist äh, kolmepoolse äh, tippkohtumisega, vaid on ka neli osapoolt ja see ei ole meie eesmärgiks. meil äh, on olemas siis ka võimalus teada saada kolmepoolse tippkohtumise mm, tulemustest hiljem, nii et seetõttu me ei pea tingimata seal osalema. ja kui selline vajadus siiski tekub, tekib, siis see sõltub päevakorrast, päevakorrapunktidest. nii et me ei peaks nüüd siin äh, iga kord äh, seda kutset saama, nii et, äh, et ei pea siin olema katoliiklikum kui paavst ise. nii et ähm, nemad ise, siis need osapooled peaksid saama otsustada, et milline on päevakord ja millised on osalejad. aitäh! jah, vielen Dank äh,, damit schließen wir die Diskussion. suur tänu. sellega lõpetame arutelu antud päevakorrapunkti juures, homme hääletame ja loodame, et täiskogule läheb see teema märtsis. nii et loodame, et see on siis märtsikuises täiskogu päevakorras nüüd äh, tuleme järgmise raporti juurde, mille osas me samuti homme hääletame ja siin on meil äh, võimalus veel arutada üht kui teist selle juures, see on Juta Steinrücki äh, arvamus, mis puudutab ähm, siseveeteid. võib-olla Juta Steinrück saaks ise esimesena sõna võtta ning anda ülevaate olukorrast ja siis äh, variraportööridele sõna. suur tänu, Elizabeth, kõigepealt äh, tahaksin äh, tänada variraportööre selle väga intensiivse ja konstruktiivse koostöö eest, mis meil on olnud ja ma tuleksin nende arutelude juurde tagasi, mis meil on olnud just äh, muudatusettepanekute arutamisel me leidsime, et äh, mind äh, süüdistati sellest, et, et ma püüan seda muuta mingiks sotsiaalfondiks, kuigi tegelikult on tegemist keskkonnafondiga ja tahaksin võib-olla tsiteerida komisjoni ettepanekust artikkel kaheksa määrusest räägitakse meetmetest, mida on võimalik laiendada, et hõlmata koolitust, haridust, et sektorite vahelist läbikäimist ning keskkonnameetmete rakendamist, nii et ma ei ole siin kindlasti kuidagi püüdnud kaaperdada seda fondi, vaid olen järginud täpselt artikli, artikkel kaheksa sõnastust nii et äh, siin on äh, kompromissid A ja B. A osas me räägime informatsiooni andmisest ja kompromiss B räägib äh, teatud selgitustest, et oskusi peab suurendama selles sektoris tege-, tegutsejatele, töötajatele eelkõige. kahetsusväärne on see, et Rahvapartei ALDE ei tahtnud äh, kokkulepet äh, sõlmida edasiste kompromisside osas. räägiti küll sellest, et on äh, tugevad seosed sotsiaalpartnerite vahel ja et äh, kõik ja kõik fraktsioonid olid sellega nõus ja peaks olema need vahendid kõigile kättesaadavad, kõigile organisatsioonidele, kes selles sektoris tegutsevad ja see, et äh, nii tööandjad kui töövõtjad, nende esindajad on kaasatud, see peaks olema kindlasti tagatud. kui äh, räägime eraldistest. paljudel äh, on siin väga sügavad teadmised sellest valdkonnast ja muidugi peaksid nad siis omavahel kokku saama, et neid teemasid arutada ja tahaksin kiiresti anda ülevaate sellest, et miks me tegeleme tööhõive aspektiga, mitte keskkonna aspektiga, kui me sellest artiklist räägime. nii et eh, ma, me põhineme just artiklile kaheksa. aitäh. variraportöörid on David Kaasan Rahvaparteist, ma ei näe teda siin Danuta Jazovetska räägib eh, David Kase eh, asemel, palun. suur tänu, proua esinaine. räägin edasi inglise keeles, ma kasutaksin võimalust eh, tänada proua Steinrucki töö eest selle arvamuse kallal ning kompromissi valmiduse eest nendes läbirääkimustes Rahvapartei toetab kompromiss ähm, muudatusettepanekuid A ja B, kuid teisi muudatusettepanekuid me ei toeta, mis äh, selle fondi otstarvet äh, moonutavad. Äh, sellega piiratakse juurdepääsu fondile nendel, kes, kellel selle vajadus oleks. aitäh, Tanuta! ma arvasin, et sa ka endapoolse seisukohaga esined, aga kui mitte, siis mitte Philip de Backer Alde nimel, teda ma siin ei näe. aga Phil Benjon, palun. jah, mina esindan Philip de Backerit tõepoolest selles küsimuses. ta tahaks tänada raportööri töö eest selle toimi-, selle töö, teema kallal. kompromissidega saame nõustuda, A ja B kompromissidega, muudes ettepanek, muudatusettepanekutes me ei saa raportööriga kaasa minna komisjoni eh, ettepanek eh, räägib juhtudest, millal reservfondi on võimalik kasutada, kuid probleemiks on see, et see, et need eh, vahendid on päris piiratud, me peaksime keskenduma sellele, et laevastik ise muutuks keskkonnasõbralikumaks. me räägime kolmekümne viiest miljonist eurost, kuid aluseid, millest me räägime Euroopa Liidus, neid on samuti miljoneid ja see tähendaks seda, et igale suurele laevale on ette nähtud siis kolm tuhat viissada eurot. me näeme, et äh, siseveelaevandus äh, praegu on sügavas äh, kriimi, kriisis ja me peaksime toetama seda sektorit, aitama neil end uuendada ja kaasajastada. seetõttu on väga tähtis, et me kiiresti selle ettepanekuga edasi läheksime, et see jõustuks võimalikult kiiresti ja see annab sisevee Äh, laevanduse sektorile äh, lisatõuke ning äh, on võimalik siis edendada edasi ka usaldusväärset alternatiivi teedele, teeveole. roheliste variraportöör on teie ees. teisi vararaportööre ma ei näe, keegi teine ei ole sõna soovinud ma võin lühidalt öelda enda poolt, et meie oleme tulemustega rahul, kompromissid on sellised, millega me saame nõustuda, mis puudutab meie enda muudatusettepanekuid, siis need olid vastuvõetavad ja loodan, et hääletus homme on edukas. nüüd komisjon ja äh, härra Diolo-, Diologiidis komisjoni nimel, palun, teil on sõna. Thank you very much, madam chair, yes. aitäh, proua esinaine, jaa tõepoolest, Eologitis, väga hästi hääldasite. kõigepealt tahaksime tänada raportööri väga põhjaliku ning kiire töö eest, nagu te võib-olla ka teate ka transpordikomisjon äh, läheb selle teema kiiresti edasi ja meie arutelud on jõudnud sellisesse staadiumisse, et on võimalik saavutada parlamendi praeguse ametiaja jooksul, äh, arvatavasti märtsis või aprillis. nii et me tõepoolest hindame kõrgelt neid jõupingutusi, mis on tehtud. komisjon toetab kõiki muudatusettepanekuid, mis puudutavad äh, kliima ning keskkonnateemasid, innovatsiooni ja oleme nende muudatusettepanekute eest tänulikud. me samuti saame toetada neid muudatusettepanekuid, äh, mis puudutavad teavitust, kuigi see ei peaks muutuma kohustuslikuks vaheastmeks, sest kui ta selleks muutub, siis miski äh, sõltub komisjonist äh, ja siis kogu sektor võib ootama jääda, kui see kõik meie taga on, nii et see peaks olema justkui eeltingimuseks meetmete jõustumisel. nüüd aga, mis puudutab äh, omanikke ning ettevõtteid, kes veeteedel tegutsevad, siseveeteedel. siin on see tegevusvaldkond niivõrd lai, et äh, see, sellest võivad äh, kasu saada ka need, kes algselt sellesse fondi ei panustanud, nii et seetõttu me peaksime seda veelgi selgitama. ja lõpetuseks äh, teema, millega me põhimõtteliselt oleme nõus, aga mitte sellega, kuidas seda siin on äh, käsitletud. ehk siis äh, sotsiaalfondi loomine ja sotsiaalpartnerite, äh, nendega arvestamine. kuigi me oleme täiesti nõus raportööriga, et see ettepanek on vägagi sotsiaalselt meelestatud ettepanek, seal öeldakse seda, et kui võimekust vähendatakse, see tähendab siis seda, et laevad lahkuvad turult siis on võimalik, siis on vaja võtta meetmeid inimeste heaks, kes turult lahkuvad, nii et see alus on vägagi sotsiaalse suunitlusega. algses ettepanekus räägiti ainult omanikest, kes sellest tulu said, kuid nüüd on seda laiendatud, nii et kõik, kes nii-öelda pardal on, saavad kasu, et me ei räägi siin ainult kaptenist, vaid ka meeskonnast ja me leiame, et see on täiesti piisav. miks me kardame mainida sõna sotsiaalpartnerid? ei ole saladuseks, et äh, tul-, et äh, kokkuleppele jõudmine sotsiaalpartnerite vahel on väga aeganõudev protsess. ma ise olen läbi elanud äh, töö- ja puhkeaja reeglitega siseveekogude kontekstis ja see võttis seitse aastat aega me oleme ka näiteks sadamate puhul äh, selliseid äh, konsultatsioone algatanud. kahe tuhande kuuendal aastal me algatasime esimene koosolek äh, leidis aset alles eelmise aasta lõpus, nii et see on väga aeganõudev protsess. pannes selle nüüd aga keskmesse ja justkui eeltingimusena selleks, et neid väikseid, väikesemahulisi reservfonde kasutada, see lihtsalt põhjendamatult kes-, muudab keeruliseks selle protsessi seda fondi ei ole isegi kunagi kasutatud, üheksakümne üheksandast aastast on ta olemas, nii et meie jõupingutused peaksid olema suunatud lihtsustamisele, selleks et oleks võima-, lihtsam seda fondi kasutada, põhinedes sellele, et tegemist on iseenesest juba vägagi sotsiaalse meelestatusega ettepanekuga ja mitte eh, tekitada siia juurde mingeid keerukaid lisamenetlusi. nii et selles valguses me soovime teil kaaluda teie seisukohta homsel hääletusel pluss die Berichterstatterin, bitte Jutta Steinrück, ja seda saab. suur tänu, nüüd saab sõna proua Jutta Steinrück. suur tänu teile. ma arvan, et, et sotsiaalpartnerite roll on meie jaoks täiesti ilmselge juba, eriti partnerlusküsimustes ning ka ettevõtluse puhul ning eh, need riigid, kus, kus sotsiaalpartnerid on rohkem kaasatud, on ka üldiselt kõige edukamad. ning eh, sotsiaalpartnerid, kelle komisjon on siin välja jätnud, ei ole need, kes tegelikult eh, asjad keerulisemaks muudavad tegelikult on küsimus ju selles, et tuleb anda eh, eh, võimalusi mitte ainult eh, laevandusettevõtetele, vaid ka laevadel töötavatele inimestele. praeguse hetkeni pole seda fondi korralikult ära kasutatud. sellega seoses kerkis esile, kerkis kõne alla ka artikkel kaheksa, mis peaks katma ka sotsiaalseid aspekte ma ei usu, et artikkel kaheksa eh, muudab kuidagi keerulisemaks siseveeteede kasutamise. Eh, siin tuleks kaasata ka, ka ENVI komisjon. homme näeme igatahes, kuidas hääletamine läheb. ma arvan, et oleks eh, tõesti halb, kui me sotsiaalpartnereid ei kaasaks, sest siin on ju tegu kokkuvõttes ka äh, meie, meie veeteede tulevikuga. tänan, päevakorrapunkt kuus on nüüd äh, lõppenud, hääletame seda homme ja äh, loodetavasti hääletame seda aprillikuises täiskogul. kas nüüd äh, järgmine päevakorrapunkt on Alejandro Cercase raport, suure heameelega annan nüüd talle sõna, see puudutab siis Troika rolli ja tegevuse tööhõivealaseid ja sotsiaalseid aspekte seoses euroala programmid kohaldavate riikidega. härra Sergas, palun, teil on sõna. suur tänu teile, proua esimees kui pikaks ajaks te mulle sõna annate? et ma liiale ei läheks. E, proua Perez e, lubas mulle, et täna on meil võimalik pisut pikemalt rääkida kui viimane kord, kümme minutit, väga tore. niisiis. ma pean kõigepealt tänama e, meie komisjoni sekretariaati ja kõikide fraktsioonide sekretäriaati tänan oma äh, kolleege, sest me oleme ära teinud väga pika töö. meil on kakssada nelikümmend neli muudatusettepanekut ning oleme nüüd koostanud kolmkümmend kolm muudatusettepanekut. ja äh, see on meil üldiselt väga rahulduspakkuv töö olnud ja väga palju arutelusid tekitanud ning äh, minu portugallasest kolleeg üritas kangesti hispaaniastele ära teha. kuid üldiselt suutsime seekord siiski ähm, naabritevahelisi konflikte äh, ära hoida ja, ja kokkuvõttes minu esialgne esi- ettepanek, mis oli väga äh, emotsionaalne, eh, siiski sisaldaks ka väga olulisi elemente ja lõppkokkuvõttes oleme me kõik eh, rahul olnud. me ei saanud kas vastu võtta teemasid või muudatusettepanekuid, mis eh, on seotud teiste komisjonidega nagu majandus või õigusasjade või põhiseaduskomisjonidega. sest kokkuvõttes puudutab see kõik ju nelja riiki, Hispaaniat see ei puuduta, Hispaaniat puudutab teine osaline programm. Eh, ning eh, praegu tegelesime siis küsimustega, millised sotsiaalsed ja tööhõivelised tagajärjed palgategevusel on. me jätsime nüüd kõrvale eh, natsionalistlikud aspektid ja üritasime jätta seda iga liikmesriigi isiklikku küsimust siin kõrvale üritasime välja pakkuda äh, üldise iseloomuga ettepanekuid ja lahendusi. ning nüüd hakkan täpsemalt rääkima. siin on kaks elementi, mis äh, raskendasid äh, kompromissi leidmist ja see puudutab vastutust. minu esialgses raportis puudutas see ainult troikat Eh, väga paljud muudatusettepanekud üritasid selgitada, et esialgne olukord oli raske majanduslikult ja rahanduslikult ja seda tuleb arvesse võtta. Eh, nagu te näete, minu jaoks ei olnud raske eh, selliseid muudatusettepanekuid vastu võtta, kuid hiljem küsimus oli selles, et kuidas te jagunesite, jagunes vastutus Troika ja liikmesriikide vahel. pärast seda, kui me olime asja põhjalikult arutanud, Eh, jõudsime siis eh, tasakaalustatud eh, tulemuseni, vastutus jaotatakse võrdselt, nagu te näete punktides A, B, C ja H ning kompromissmuudatusettepanekus D näeme, et programmid on välja töötatud Troika poolt, kuigi hiljem võeti nad vastu liikmesriikide poolt ning igaüks otsustab ise, kas selline vastuvõtmine oli täielikult vabatahtlik äh, või oli see äh, nii-öelda peale surutud, äh, kus igasugune ei ütlemine oleks toonud negatiivseid tagajärgi riigile, nii et see vabatahtlikkus on vägagi küsitava väärtusega. kuid Troika vähemalt pakkus programmid välja, liikmesriigid võtsid need vastu. Mm. nüüd kuidas kriisi ja kärp-, tagajärjed ja kärbete tagajärjed on olukorda mõjutanud, siis eh, eks eh, eksperdid on need, kes ütlevad, eh, kuidas on praeguse raske olukorraga seotud kõigepealt kriis ja siis kärpekavade tagajärjed. igatahes ta-, olukord on praegu äärmiselt raske, katastroofiline, eriti tööturul ning äh, sellel on äh, rasked äh, struktuurilised tagajärjed, eriti sotsiaalküsimused. Äh, eriti puudutab see noori. sest kasutusele on võetud meetmed, mis on tekitanud mitte ainult konjunktuurilisi probleeme, vaid on mõjutanud riikide võimalust tegutseda tulevikus, eriti puudutab see noori, kes, riike, kus noored massiliselt lahkuvad näiteks eh, kas või Iirimaa ja nagu Olli Rehn, eh, kes on öelnud, et kõige paremal juhul, isegi siis, kui majandus hakkab hästi kasvama, eh, on meil vaja umbes kümme aastat selleks, et taastada enne kärbet, kärbete eelne olukord sotsiaalvaldkonnas ning eh, peab ütlema, et olukord on raske, olukord on murettekitav eh, ning eh, elanikkonda on kärped valuliselt tabanud ja no võib öelda, et on tehtud väga palju vigu, improviseeriti, ei tehtud alusuuringuid oleks võinud arva, arvesse võtta erinevaid arvamusi, et äh, sotsiaalsetes küsimustes äh, vigu vältida. kuid äh, siin ei ole isegi küsitud nõukogu käest või sotsiaalasjade komitee käest küsida või tööhõivekomitee käest küsida, mitte kellegagi ei konsulteeritud. võeti vastu äh, eelnevad ettevalmistused, otsuseid, millel on väga dramaatilised tagajärjed. absoluutselt äh, unustati äh, siin on räägitud äh, pankade päästmisest, majandusolukorrast, kuid samas on kõrvale jäetud inimeste põhiõigused ja muud sellised nähtused. samuti on täielikult, jäeti täielikult kõrvale Euroopa Parlament. meil ei ole kuidagi võimalik äh, mingisuguseid kriteeriume esitada, et vigu parandada. Äh, ühesõnaga kõik rahva nimel, aga ilma rahvata. Äh, ja kokkuvõttes võib siis öelda, et Euroopa ei olnud valmiks, mitte et Euroopa oleks läbi kukkunud, kuid tegelikult Euroopal lihtsalt ei olnudki mingisuguseid võimalusi kuidagi reageerida. on tehtud äh, selliseid äh, taastuskavasid, äh, mis on äh, igasuguseid taastumisvõimalusi tegelikult vähendanud ja kokkuvõttes on tagajärjeks kolm korda suurem töötus kui varem ning sotsiaalne kaitse on hävinud ja sotsiaalne dialoog kadunud. ma ei kavatsenud teha mingisugust no, raportit kellegi vastu, vaid soovisin seda, et me õpiksime oma vigadest, et kui tulevikus kriisis tekib, kui tulevikus kriis on vaja mõni riik välja aidata, et võiksime teha nii, et sotsiaalsed tagajärjed ei oleks nii dramaatilised kui praegu. ning komp-, kompromisspunktid äh, A-st G-ni palume põhimõtteliselt äh, komisjonilt nelja, õigemini viit, äh, viit vastutulekut. palume, et, et konsulteeritakse partneritega sotsiaalmajanduskomiteest. palun tehke uuring selle kohta, mis on toimunud mida, kui palju kodanikud, tavalised töötajad on kannatanud, noored, kuidas, milline on praegune olukord pärast kärpekavasid? et me vähemalt suudaks õiglaselt hinnata olukorda ja kui me oleme seda teinud, siis palume komisjoni, et ta nüüd äh, hakkaks tegutsema, et aidataks neid, kes on praegu katastroofilises olukorras, et äh, nad oma võimalused äh, saaks taastada et sotsiaalne dialoog taastataks, et vaadatakse üle meetmed, et kasulikud meetmed võetakse uuesti kasutusele, et teised jätaks kõrvale, sest mõistlik inimene õpib oma vigadest, mitte ei korda neid uuesti. ning lõpetatakse nende programmide kasutamine nii kiiresti kui võimalik on. Iirimaal on sellega juba lõpule jõutud, sest äh, praegusel hetkel on need selged, need abiprogrammid on vigased, et välja töötatakse uued programmid, millel peaksid olema teatud, teatud, teatud eh, jooned, eh, et eh, need oleks Euroopa programmid, et konsulteeritakse Euroopa Parlamendiga, et me saaks öelda, millised struktuuriformid peaks, tuleks läbi viia, millist poliitikat tuleks läbi viia et tegu oleks kaasrahastatud Euroopa programmidega, et oleks programmid, kus kaasataks sotsiaalse, sotsiaalpartnerid, et äh, võetakse arvesse kõik äh, Euroopa aluslepingute sotsiaalsed aspektid ja et neid äh, respekteeritaks. praegusel hetkel ei ei saa ignoreerida äh, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni sotsiaalharta nõudmisi, me ei saa ignoreerida põhiõigusi, me ei saa äh, rahvusvahelisi lepinguid äh, ignoreerida, seda on aga tehtud. ning lõpetuseks palume komisjonilt väga, me esitame paljusid nõudmisi, me soovime, et suurendataks intelligentselt kokku viia sotsiaal- ja majanduslikud küsimused sest eh, eh, töö ja eh, tööhõive sotsiaalküsimustes peaks olema samasugune eurogrupp nagu rahaküsimustes ning lõpetuseks sooviksin öelda, et see kriis ei saa läbi, kui tööd, kohti juurde ei tehta. meil on vaja sissetulekuid, maksusissetulekuid et riikide sissetulekud kasvaksid, et majandus kasvaks, et VKE-d hakkaksid uuesti tööle, et tootmine ja nõudlus kasvaks. seega meil on vaja kiireloomulist töö kasvad, kohtade loomist ja eelkõige on meil vaja kõige vaesemaid, kõige haavatavamaid aidata ja kaitsta Eh, sest eh, kui eh, need Lõuna-Euroopa riigid kaotavad terve põlvkonna, siis ei ole mitte ainult praegune olukord raske, vaid kaotatakse ka tulevik, aitäh. Merci Alejandro Cercas. suur tänu, Alejandro Cercas. ma annan nüüd sõna variraportöörile kõigepealt proua Regina Bastos Rahvapartei nimel, siis Maria Martin Alde nimel. proua Bastos, teil on sõna. Obrigada, senhora presidente. Um, agradeço as palavras eh, simpáticas e. Aitäh, proua esinaine. tänan eh, raportööri nende sõbralike ja armastusväärsete sõnade eest, tõepoolest meie koostöö äh, oli alguses veidi keerukas, sest äh, algtekst, mida raportöör meile esitles, oli tekst, kus oli väga palju igasuguseid äh, vägagi dramaatilisi omadussõnu sees ja me leidsime, et oleks siiski vaja jääda realistideks ning olla konstruktiivsed nii et seetõttu läbirääkimised olid veidi pingestatud ja keerukad, kuid äh, nende koosolekute käigus olin alati oma meeskonnaga kohal ja meil õnnestus äh, kokku äh, panna väga hea tekst oma koostöö tulemusena. algraportis oli vähem erinevaid äh, üksikasju sees, me soovisime, et see raport oleks äh, produktiivsem, konstruktiivsem, äh, teatud pedagoogilise mõjuga tuleviku suhtes. ja meie jõupingutused, neid kan-, kroonis ka edu. Need tekstid, kolmkümmend kaks kompromissi, nendega Rahvapartei saab liituda ja eesmärgiks äh, on, et me jätkaksime samasuguse objektiivsuse ja realismiga. nagu ma juba ütlesin, me soovisime vältida, et see raport oleks teatud selline lõppkokkuvõte Troika poolt tehtud äh, töö kohta nii et praegu on ta vägagi äh, tulevikku suunatud, realistlik äh, ja püüame siis äh, sellest midagi ka õppida. Need abiprogrammid puudutasid nelja riiki. nii et eesmärgiks või põhieesmärkideks oli siia raportisse sisse tuua rõhuasetus nendele neljale riigile, kes abiprogrammis osalesid. me muidugi rõhutasime seda, et on oluline pankrotti vältida nendes neljas riigis, seda soovisid ka need neli riiki ise nii et äh, siin ei ole tegemist sellega, nagu troika, troika oleks seda neile peale surunud. ja sellega me siis äh, püüdsime eemale hoida sellest äh, muljest, mis on jäetud mitmetest raportitest, et liikmesriikidel ei olnud valikut, et justkui Euroopa Keskpank ja IMF ja Euroopa Liit midagi peale sundisid nii et me tahtsime väga selgelt välja tuua selle sõnumi, et need neli riiki leidsid ennast keerukast olukorrast eh, oma eelarve olukorra tõttu ja neil oli vaja seetõttu rahalist abi. Need programmid, mis eh, koostati selleks, et eh, et rahastus oleks olemas äh, näiteks haiglate, koolide abistamiseks, äh, oli vaja pensionisüsteemi toimimist tagada. kui me ei oleks niimoodi käitunud, siis oleks äh, eesmärk olnud ka raskesti saavutatav. me oleme siin rõhutanud ka sotsiaalaspekti. see hetk, kus Troika sekkus, oli juba iseenesest väga keerukas olukord nende riikide jaoks tegemist oli siis kohanemisprogrammide rakendamisega äh, majanduslikult, kuid sotsiaalselt oli olukord veelgi keerulisem. me ei tohiks äh, eitada neid tõsiasju, mida me nägime nende riikide puhul, seal tõepoolest äh, on ka abimeetmetel olnud kahjulikku negatiivset mõju näiteks äh, tööhõivele, eriti just noorte hulgas ja see olukord on suuresti tingitud sellest, et äh, liikmesriigid, kes abi said, neil oli liiga vähe äh, aega selleks, et neid abiprogramme äh, välja töötada. kuid teiselt poolt on siin tegemist sellega, et me peame konstateerima seda, et need negatiivsed mõjud, mis liikmesriikides ilmnesid Nad võimaldasid äh, tööpuudust ka vähendada, et mingis mõttes oli nendel äh, programmidel ka positiivne mõju. nii et vastupidiselt äh, teatud juhtudele, siis vähemalt minu koduriigis Portugalis olime väga ettevaatlikud, püüdsime olukorda kontrolli all hoida just äh, kõige haavatavamate ühiskonnaliikmete osas, äh, näiteks äh, pensionärid, püüdsime neid aidata ka sotsiaalses plaanis. ja tahaksin täpsustada, et sotsiaalne dialoog seda ei kitsendatud äh, liikmesriikides, mõned liikmesri-, mõned riigid olid just, äh, muutusid tähelepanelikumaks sotsiaalse dialoogi suhtes. põhilised ametiühingud olid kaasatud äh, läbirääkimistesse selleks, et jälgida seda, mida seal sotsiaalplaanides oli ette nähtud, majanduse abiprogrammides Euroopa Liidu institutsioonid seisid silmitsi enneolematu kriisiga, oli vaja tegutseda, aga varem ei olnud midagi sellist kunagi ette tulnud. tegemist oli tõeline, tõelise pööristormiga, oli vaja leida lahendusi, et selle kriisiga hakkama saada. Euroopa Liidu institutsioonid ei olnud selleks valmis kuid sellest hoolimata töötati välja mehhanism, mis aitas tagajärgi, kriisi tagajärgi vähendada. ei olnud ka juriidilist alust, mis võimaldaks Euroopa Parlamendil nende programmide koostamisel osaleda tegemist oli täiesti enneolematu olukorraga, nii et oli vaja seda kõike ka parandada nende programmide koostamise kõrvalt programmid, mis olid suunatud kodanike aitamisele, inimesed vajasid julgustust. ja leiti, et äh, leiame, et lõpuks see tekst on palju õiglasem, palju vähem laetud äh, ideoloogiliselt äh, ja mina eh, Rahvapartei esindajana, variraportöörina olen valmis selle raporti poolt eh, hääletama, sest see on meie koostöö vili, kõige suuremate fraktsioonide koostöö, konstruktiivse koostöö vili. Eh, aitäh, proua Pastos. nüüd annaksin sõna Marianne Harkinile, kes on ALDE variraportöör ja siis Maria Kornelissonile roheliste nimel. Marian Harkin, palun. First... aitäh. kõigepealt äh, tänaksin äh, raportööri tehtud töö eest äh, ning ka tema valmiduse, koostöövalmiduse eest kokkuleppele jõuda, see oli täiesti erakordne, see koostöövalmidus. ja ma arvan, et see on meile kõigile olnud suureks abiks ja tahaksin teda kogu südamest selle eest tänada. meil on ka mõned omapoolsed teated ja meil on veel endiselt äh, probleeme mõningate kompromissidega. Neid on äh, järele jäänud vaid mõned, äh, mainin neist mõnda ja siis võib-olla teeksin ka mõned üldised märkused selle raporti kohta. meil on endiselt probleeme kompromiss FF-iga, Taane viis kus üks äh, soovitustest äh, räägib ähm, tõusva palga poliitikast. ja kui me räägime kollektiivlepingutest, äh, siis ja kollektiivläbirääkimistest, siis me ei siin, sea siin mingeid eeltingimusi, sest tegemist on kollektiivläbirääkimistega. nii et meie leiame, et äh, see loob standardi, mida ALDE üldiselt ei saaks toetada. kuid äh, muus osas ülejäänud kompromiss, äh, võib-olla see Euroopa Liidu äh, avaliku sektori tööhõive teenistus, see tekitab meile probleeme, sest meil on siseriiklikud sellised tööhõiveteenistused kuid see mm, palgaküsimus küll tekitab meis küsimusi, see muudab äh, seda, mis, millest me räägime kollektiivläbirääkimiste puhul. ja nüüd äh, kompromiss CC, kus räägitakse sellest, et kutsub üles Euroopa Liitu võtma arvesse ohvreid, mis riigid on teinud selleks, et äh, anda toetust pärast liitumist äh, kaasa arvatud, kaasa arvatud äh, finantsvahendid äh, sotsiaalkaitsestandardite parandamiseks, kus raportöör näeb, et need äh, piisavad finantsressursid tulevad, arvestades seda, et MFF on vastu võetud ja seal ei tundu küll olevat mingeid erilisi lisavahendeid enam, kõik raha on tegelikult juba ära eraldatud et kus tema näeb seda allikat, kust need lisavahendid võiks tulla. ja viimane märkus. ma tean, et me saame veel ümber sõnastatud kompromissi Z, nii et seda veel ootame. nüüd EE e osas me soovisime, et raportöör selle lõpu osas kaaluks ähm, sõnastust, mis on EGS-is ja ma tean, et mõningatel liikmetel on ka esimese osaga veel probleeme, minul isiklikult küll ei ole. ja lihtsalt tahtsin küsida, et kas see võiks äh, täpselt äh, seda sõnastust, mis äh, EGS-is on. Ähm, ja tahaksin tänada, AGS-is on, nii et ma tahaksin üldiselt tänada kompromissivalmiduse eest raportööri. tundub, et muud märkused puudutavad troika rolli. me vaatame seda, mis nüüd meil ees seisab. erinevates riikides olid tingimused troika sekkumisel erinevad. ja kui liikmesriigid abi taotlesid ja siin me räägime Äh, tahtmatust rändest äh, ja osaajalisest tööst. ma tean, et minu oma riigis meil ei olnud valikut. me pidime lihtsalt oma pangad päästma kuuekümne nelja miljardi euroga. kui me ei oleks seda teinud, siis oleks äh, see taud levinud ka teistele Euroopa pankadele, nii et tõepoolest oli selline kokku, kogu süsteemi kokkuvarisemise äh, risk ja Euroopa Liit toetas seda otsust, äh, nad äh, laenasid meile kuue protsendilise intressimääraga ka, ka raha, siis me rekapitaliseerisime oma pangad siis Euroopa Keskpanga laenuga ja see, et siin oli tegemist sellise tahtmatu või tahtliku Äh, sammuga, siis äh, see on võib-olla liialdus. kuid Iirimaal äh, kindlasti tehti jõupingutusi selleks, et võrdsus ei kannataks, kuid siiski näitavad viimased analüüsid, et OECD poolt, et kõige enam kannatasid kõige rikkamad ja kõige, kõige vaesemad nii et äh, nii see oli ja ma olen Regina Pastasega nõus, et äh, me kindlasti ei oleks äh, pidanud ilma lahenduseta käed rüpes istuma. me äh, kindlasti on üheks põhjuseks siin ka see mm, rahaühik, mis meil kasutusel on ja kodanikud ei olnud äh, selliseks ohuks valmis. ma tean, et et äh, siin kõik need teemad ei lange tööhõive küsimuste alla, kuid kui me endiselt räägime äh, äh, valuutast, mis ei ole siiski sobiv ähm, kõikidele liikmesriikidele, mõnedel riikidel on suured ülejäägid, teistel suured puudujäägid, see ei ole muidugi meie komisjoni teema otseselt. ja veel kord tänaksin kogu südamest raportööri, aitäh! Merci beaucoup, Marianne. Euh, aitäh, Marianne Harking ja nüüd annaksin äh, Mari Korneliisenile, mm, kes on Roheliste variraportöör ja seejärel annaksin sõna Edith Estrellale, palun. Um, aitäh, äh, proua esimees, tahaksin tänada raportööri meil on olnud paar variraportööride koosolekut, mis ei laabunud väga lihtsalt, aga mulle tundub, et lõppude lõpuks jõudsime me kompromissideni, milles enamus meist nõus on ning ma toetan Mariann Harkinit selles osas, mis ta just ütles, vähemalt äh, tema viimased paar märkust, mis puudutasid äh, mittetahtlikku rännet ja abipalvet äh, Iirimaa poolt, aga ka teiste poolt. ma loodan tõesti, et need märkused on kaasatud ka ECONi raportisse vähemalt, sellepärast et väga palju läks halvasti, valesti ning osaliselt äh, ka sellepärast, et äh, et me peaksime õigetele institutsioonidele nende vastutuse meelde tuletada. variraportööride koosolekutel oli meil kõige keerulisemaid küsimusi see, kuidas tasakaalustada teatud äh, konkreetseid nimesid ja teiselt poolt jääd-, võtta kõik natuke üldisemaks, sest siin oli teatud erisusi nendes raskustes äh, olevate riikide puhul, nii et me lõpuks jõudsime selleni, et me ütlesime, et enamus riike või need riigid ja mainisime selliseid äh, viiteid äh, väga mitmetes lõiketes, minu arvates võiksime me ikkagi nimetada kõiki riike konkreetselt, aga sellega on seotud väga palju probleeme, sellepärast et Portugali puhul on vaesusoht äärmiselt suur võrreldes teiste riikidega, kuid samas on seda väga raske arvnäitajatesse panna, sest meil ei ole konkreetseid ja usaldusväärseid äh, arve, need äh, statistilised andmed tulevad liiga hilja, nii et äh, kõige hiljutisemad statistilised andmed kajastavad paari aasta tagust olukorda, nii et olukord oli üsna keeruline minna, aga mulle minu arvates me, me jõuame sellise kriitilise raportini äh, troika äh, tegutsemise osas. põhjust kriitikaks on ju ka väga palju põhjust. Äh, sotsiaaltoetused ja nendega toimuv oli üheks suureks murepunktiks, sellepärast et inimestel peab olema piisavalt raha ikkagi, et toitu lauale osta, et neil oleks ka peavari pea kohal. minu arvates on väga oluline, et meil oleks suur enamus selle raporti puhul, aga samuti me peaksime saatma väga selge sõnumi välja. mulle tundub praegusel hetkel, et majanduskomitees on, komisjonis on samuti tehtud vastav raport ja see on palju kriitilisem, eh, kritiseerides just eh, Äh, inimõigustega seotud küsimusi on kritiseeri- ja on kriitilisem kui meie oma. võib-olla peaksime vaatama, mida nemad teevad ja tagaksime seda, et me oleksime kooskõlas sellega, mida nemad ütlevad. et me ei tohiks olla vähem kriitilised, kui nemad on. ning äh, ma sooviksin, et fraktsioonid äh, hääletaksid meie muudatusettepanekute vastu kakssada neliteist ja kakssada kolmkümmend ja lõpetuseks proua Harkini viimane märkus tasakaalu kohta, mida meil on vaja Euroopa Liidus ja kõikides nendes ülejääkidega riikides on vaja võtta meetmeid vastu selleks, et ülejääki vähendada ja et oleks tasakaalukas olukord, seetõttu on meil esitatud ka muudatusettepanek nelikümmend ja meie jaoks oli siin raportis see väga oluliseks punktiks, aitäh! suur tänu, proua Kornelis ja annan nüüd sõna proua Estrelale ja sellega on kõnelejate nimekiri ka suletud. Senhora Presidente, também gostaria de começar por felicitar o relator pelo notável esforço. suur tänu, eh, täname raportööri tema eh, suurte jõupingutuste eest eh, kokkuleppe saavutamisel ning muudatusettepanekutest kompromissettepanekute tegemisel. see oli raske. tegu on realistliku, mõistliku raportiga ning äh, härra raportööri kohta on ka teised juba nii öelnud, kuid realistlik äh, raport peab arvesse võtma ka tuhandete kodanike rasket olukorda, kes äh, seoses liigsete kärbetega kaotasid oma kodud, oma töö, ettevõtted, tehased, vabrikud ja väga-väga paljud kaotasid oma sotsiaalsed õigused. nähti, et sissetulekud drastiliselt vähenesid. selge oli see, et olukord, sotsiaalne olukord katastroofiliselt halvenes liigse eh, kontrolli pärast, seda tunnistanud ka Troika ise kes eh, on öelnud, et kärpepoliitikas tehti vigu. ning eh, see liigne kokkuhoid, liigsed kärped, mida, mille üle on pahandanud paljud Nobeli preemia laureaadid. loomulikult Troika on vastutav, loomulikult liikmesriigid ka vastutavad. Troika ei eh, saa olla vastutav äh, halbade liikmesriikide programmide eest või liikmesriikide halbade valikute eest, mis on liikmesriikide enda vastutuse all. minu kodumaal Portugalis eh, on rikaste ja vaeste vaheline lõhe tohutult kasvanud, ebavõrdsus on kasvanud ning eh, samuti investeeringud on vähenenud näiteks tervishoiuvaldkonna teadusse, teadusuuringutesse on investeeringud äh, peatunud. ning äh, äh, selge on see, et kärped ei lase riigi majandusel taastuda. selge on see, et et ähm, väga kaua läheb aega selleks, et taastuda. Äh, Portugalis on kümme miljonit elanikku ja möödunud aastal lahkus sada kakskümmend tuhat portugaallast kodumaalt. see tähendab seda, et äh, jah, töötuse määr võib äh, ju näidata paranemist. üks asi on, kui luuakse uusi töökohti ja hoopis iseasi on see, kui eh, muutub töötuse indeks lihtsalt sellepärast, et aktiivne elanikkond emigreerus. Eh, lisaks eh, ärgem unustagem ka, et neid nii-öelda lootusetuid on aina rohkem, kes ei otsigi enam tööd, sest nad ei loodagi tööd leida. ning veel üks näide. töö, noorte öö, tööhõive on täiesti uskumatu, mis Portugalis toimub. tööpuudus öö, oli öö, üsnagi madal ja nüüd ta on kat, öö, katastroofiliselt kasvanud noorte seas. selleks, et öö, eurooplased meisse usuks, meil on vastutus oma valijate eest. ma ei hakka, hakata ilustama olukorda ja ei taha hakata teesklema, et nagu oleks kõik äh, väga hea, troika tegutsete tagajärjed on väga ähm, rasked. võttes arvesse, milline on noorte tööpuuduse probleem, sellest räägitakse Euroopas pidevalt ähm, nüüd, äh, kui me soovime noortele lootust anda, kui nad soovime, soovime, et nad usuks Euroopasse, tuleb neile anda lootust äh, ja tuleb neile äh, me peame neile näitama, et Euroopa Parlament on seda väärt, et äh, nendesse edasi usku-, uskuda. aitäh ja nüüd annan sõna uuesti raportöörile. suur tänu, suur tänu kommentaaride eest. enamus neist olid äärmiselt positiivsed ja mõned äh, olid kriitilised, ma tun-, tunnistan, et kriitika kohti siin on. ei saanud äh, loota, et kõik minu seisukohad, mis on võib-olla karmimad, kui seda sooviks Rahvapartei või ALDE, on kokku, kokkuvõttes ehm, näitavad kompromissmuudatusettepanek mitte minu seisukohti, vaid meie poolt saavutatud kokkuleppeid ning äh, muudatusettepanekud näitavad, äh, äh, näitavad siin erinevaid aspekte, mida tuleks arvesse võtta. toetan roheliste muudatusettepanekuid, neid kolme. kuid samas ma pidin raportöörina vaatama, kas need sobivad ähm, ka kompromissmuudatusettepanekutele. ning Reginale vastuseks üritasin ideoloogilisest vaidlusest hoiduda, et arutelu oleks realistlik ja võimalikult konstruktiivne. ning äh, ma tean, et Portugali, äh, Portugali saadikute seisukohad näiteks siin on, äh, mis, mida kuulsime, on erinevad. ei ole mingisugust mõtet hakata pidama aruta-, eraldi arutelusid Portugali, Kreeka või Itaalia teemal. me peame leidma ühised nimetajad ning samuti tuleb leida ühised lahendused. Eh, praegusel hetkel eh, tuleb üritada leida näiteid eh, ja loomulikult riigipõhiseid näiteid on olemas. ma nõustusin sellega, et muudatusettepanekus, kus räägiti tööpuuduse massilisest kasvust neljas liikmesriigis, Äh, mis on siis viisteist protsenti suurem kui algselt. ma äh, olin nõus sellega, et, äh, et pandaks sisse ka väike paranemise märk. on teatud väikesed protsendipunktid, mis näitavad väikest paranemist. minu meelest see ei näita tendentsi, minu meelest äh, ei, on, on praegu vara sellest rääkida, kuid äh, ma sooviksin äh, Edith Estrellale lohutuseks öelda, et see raport äh, ütleb selgelt, et ei tohi et töökohtade arvu ja töötajate arvu vahele panna võrdusmärki, sest Eh, praegusel hetkel võib väga kergesti tekkida ebareaalne olukord. praegusel hetkel Portugali, Kreeka ja Küprose puhul on tibatillukest paranemist näha ning kuna see fakt on olemas, siis eh, eh, kui see nii on, siis see sinna sisse jääb. kui äh, Eh, sõna eh, töötajate arvu asemel tuleb sisse panna töötajate määr, siis seda me ka teeme, sest me tegeleme siin ainult eh, faktidega. ning sooviksin vastata proua Harkinile, teie üldised märkused on väga mõistlikud, väga asjalikud, võttes arvesse, mida ka Iirimaa on pidanud kannatama ma, võttes arvesse, et Iiri kodanikele langes äh, tohutu äh, koorem õlgadele erapanga, erasektori, pangandussektori võlgade näol, mis tuleb tagasi maksta. sellega seoses on olukord väga raske, kuid õnneks hakkab pisut paranema. Teie muudatus, ettepanekud äh, on selliseid aspekte, mida me ei saanud muidugi muutub. kompromissmuudatusettepanekus F eh, palusime ühes väikses lauses, et võetakse arvesse eh, palkade võimalikku kasvu, sest eh, kõik, kõikides riikides räägitakse devalu-, devalveerimisohust seega äh, Troika eh, tahab, et devalveeritakse äh, palkasid, et võita konkurentsivõimet. kui seda, kui kodanike sissetulekud katastroofiliselt langevad eh,, siis see tähendab, et nõudlus langeb. kui eh, on tegu riigiga, kus äh, väga palju, ähm, kus, kus ekspordi äh, bilanss on positiivne, väga tore, aga näiteks paljudes riikides on siiski majandus sõltub kaheksakümne, üheksakümne protsendiliselt äh, vähemalt sisenõudlusest. praegu on tegu võlaprobleemiga ning nõudlusprobleemiga. nii et äh, seega mul on tunne, et tegu on suunamuutusega. ma võtan poole teie muudatusepanust FF sisse viia, kuid seda osa mitte. mis puudutab vahendeid, et aidata neid, kes on vaesusesse langenud, kes on kaotanud äh, näiteks äh, õiguse tervishoiuteenustele või, äh, või, või meditsiini, medi-, ravimitele. tahaksin meenutada seda, et mitu miljardit läks sellele, et päästa pankasid. ja kas tõesti ei ole mõned miljonid eurod võimalik pühendada sellele, et päästa lapsi vaesusest Kreekas või Portugalis? sest äh, siin sooviksin öelda ka seda, et sõna piisav kompromissmuudatusettepanekus võib tekitada segadust. minu meelest äh, aidata järjele jälle need, kes on praegu kõik kaotanud, see on elementaarne, me peame võitlema laste vaesuse vastu ning äh, e, peaksime vähemalt nende haridusstandardite eest võitlema, mis hakkavad kaduma paljudes riikides. see ei ole väike asi majanduskriis, panganduskriis äh, äh, on äh, tekitanud olukorra, kus tuleb lahendada sotsiaalkriisi, et selleks tuleb leida vahendid ning muudatusettepanek EE, e, sellega on mul samuti probleem. kui me kuulame nüüd Aldet siin, siis me unustame selle, et, et Eh, komisjonil, komiteel peab olema samasugune pädevus kui ECOFINil. Eh, praegusel hetkel peab ütlema, et EBSCO on olnud üsnagi tuhkatriinu rallis, rollis ja teda pole eriti kuulda võetud ning seega sooviksin öelda, et eh, ma ei hakka nüüd ütlema, kas majanduskomisjoni raport on kriitilisem kui meie oma või mitte. sest, äh, eh, sest äh, ma ei tea, Regina palub saatnud seda muidugi leebemaks muuta, vabandust, aga meie, hispaanlased, oleme sellised karmid mehed. nii et äh, ära, me pole siiski nii hirmsad, kui meist peetakse me ei ole siin sugugi äärmuslikud, vaid tegelikult palju leebemad, kui härra Karas oleks tahtnud mina, see mind ei pane ka muretsema. mina hakkan oma poliitikukarjääri lõpetama. ma muretsen selle pärast, et ma olen mures sellepärast, et lõhe eurooplaste ja Euroopa institutsioonide vahel ei suureneks sest praegusel hetkel on Euroopa institutsioonid käinud, käitunud nagu võõras ema, kes pole vähematki huvi tundnud inimeste vastu, kes kannatavad. me peame koostama raporti, mis oleks tulevikuks kasulik. nii et kui me soovime, et armas Regina vastus pisut leevendaks veel minu raportit, siis äh, ma võin olla pisut äh, vähem karm, äh, kui ma praegu olen. suur tänu, härra raportöör. võtame seda kuulda ning hääletame homme hommikul tööhõivekomisjonis. hääle märtsis hääletame seda täiskogul. nii, nüüd lähme päevakorra, järgmise päevakorrapunkti juurde, päevakorrapunkt number kaheksa, arutame siis e eelarve heakskiidu andmistega. Euroopa Liidu üla, e-, üldeelarve. ja toimub ühine arutelu kõikide eh, eh, eelarve täitmisele heakskiidu andmiste kohta ning eh, Euroopa ametite kohta kutseõppe arenduskeskus ning elu ja töötingimuste parandamise fond kaksteist Euroopa koolitusfond ja kolmteist eh, heaks, eelarve heakskiidu andmine, tööohutuse ja töötervishoiuagentuur. nii et eh, kõigi nende eelarve täitmisele heakskiidu andmise juures eh, on raportöör Pervenche Perez, keda pole täna siin ja seega annan ma sõna Alejandro Serkasele kes esindab äh, proua Perrest. suur tänu, ma üritan rääkida, üritaksin rääkida äh, lühidalt, kuid mul on siin proua Perresi jutupunktid ja ma üritan rääkida hästi kiiresti. kõigepealt äh, proua Perez saadab omapoolsed vabandused, ta ei saanud kahjuks täna siia tulla. ja <laughs> tänab kõiki, kes on esitanud oma panuse Euroopa ametite Äh, eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta. ta esitab kolm kompromissmuudatusettepanekut, mida ma nüüd pisut selgitan. kõigepealt soovitab ta kompromissmuudatusettepanekut esitada komisjonile, äh, võta, mis võtab arvesse härra Ööri ettepanekut, mis äh, soovitab, et Eh, kuluküsimuste osas leitakse eh, lihtsustatud menetlusviis. Eh, see ei ole sugugi reeglite vastu, see on märkimisväärselt efektiivsem kui praegune süsteem. teiseks kompromiss, mis puudutab muudatusettepanekuid kaks, kolm ja neli, mille esitasid äh, härra ähm, Gutierrezi, proua Harkini ja härra Öri muudatusettepanekuid, äh, mis puudutavad siis koostööd erinevate ametite vahele, äh, nende protokolli, ühiseid programme, uurimisprogramme ning ka metodoloogiat. Äh, et endiselt järgitakse häid tavasid, nagu nad seda minevikus on teinud ning et äh, rõhutataks ka äh, seda, et äh, oma tegevuses oldaks võimalikult efektiivne. ja samuti võetakse arvesse kontrollikoja arvamust, mis puudutab siis seda, et on liialt kõrge Eh, mis puudutab kohustusi ning eh, samas on see väga keeruline teema ning eh, ta ei soovi kedagi hakata näp-, näpuga näitama. kuid ta rõhutab, et praegusel hetkel on tulemused väga rahuldavad ning palub, et härra Öörit ta oma ta oma lõigu algust muudaks, et sõna ask asemel oleks request ja arvab, et arvab, et ei ole mida, mõtet kritiseerida seda, mis on parandatav, kuid mis siiski ei peaks tähendama seda, et ametite tegevust üldjoontes tuleb kritiseerida. suur tänu, härra Serkas. Shaba Öri eh, Rahvapartei nimel. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Miután a múltkor minden... Aitäh, me oleme juba eelmisel korral siin neid küsimusi arutanud, me oleme juba omalt poolt kõik ära öelnud, nii et ma saan praegu teha väga lühidalt. ma nägin, et mõned minu muudatusettepanekutest on raportööri poolt heaks kiidetud, mõned detailid siia veel jäävad, aga vaatame seda pärast. mis puudutab muudatusettepanekut, mis on seotud CDFOP-iga, siis me oleme arvamusi vahetanud juba siin raportööriga ning selline muudatus on aktsepteeritav. peaks vaatama, milline on see sõnastus ja muuta siin see ask ja request, jah, me oleme sellega täitsa nõus, sellise ettepanekuga, aitäh et kordan siis nüüd härra Serkase. kas te olete nõus äh, selle muudatuse, muudatusega? aitäh härra Öörile, nüüd äh, jällegi sõna proua Mariann Harkinile, kes on ALDE variraportööriks ähm.. aitäh nagu härra Ööri, saan ka mina teha väga lühidalt, sest me oleme põhiküsimusi juba arutanud oma viimasel koosolekul, me oleme nõus kompromissidega, mis on koostatud ja mul ei olegi tegelikult midagi rohkem enam ütelda, kõik on korras. Merci, madame Harking. aitäh, proua Harking. keegi rohkem sõna ei soovi härra Serkas äh, võttis nüüd juba teadmiseks äh, kõik need äh, soovitused, mis siin kõlasid, seega on arutelu lõppenud. Euh, hääletus homme. eelarve kontrolli komisjonis on seitsmeteistkümnendal märtsil hääletus ning ähm, täiskogul aprillis nii, hetkeks äh, peatame oma koosoleku. Un instant de suspension euh, pour euh, voir si et äh, peatame koosoleku, et vaadata, kas proua Snatoka juba saabub, äh, sest me jõuame neljateistkümnenda päevakorrapunkti juurde. proua Ždanoka on raportööriks ja see on tööjõu see on tööjõu valikvaatluse korraldamise, korraldamine ühenduses, on selle pealkiri kallid kolleegid, nüüd võime uuesti alustada oma koosolekut ja lähme järgmise päevakorrapunkti juurde viisteist Äh, ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi nõukogu direktiiv, milles käsitletakse merelaevade töötajaid ning millega muudetakse direktiive kaks tuhat kaheksa murd üheksakümmend neli, kaks tuhat üheksa murd kolmkümmend kaheksa, kaks tuhat kaks murd neliteist ja nii edasi. kaheksateist muudatusettepanekut on esitatud ja nüüd annan kohe sõna meie raportöörile proua Ronsullile, palun. palun aitäh, aitäh kõigile vabandust, et pidite ootama minu järgi, ma lähen kohe selle juurde, et vaatan üksikasjalikult läbi need muudatusettepanekud, mis ma olen saanud nende päevade jooksul. ning ma tänan kõiki kolleege, kes on osalenud minu töös ja kes on andnud oma panuse. kaheksateist muudatusettepanekut on esitatud ning väga paljud nendest paraku on vastuolus minu seisukohtadega, vastuolus minu tekstiga, sellepärast et need muudatusettepanekud muudavad täiesti minu teksti. ma leian, et minu raport on väga tasakaalus tekst, sellisena, nagu ma olen teda esitlenud kaks nädalat tagasi siin komisjonis, see on tekst, mis tunnustab merelaevatöötajate sotsiaalseid õigusi, aga mis samas ei ohusta mitte kuidagi terve sektori arengut, sest kogu sektor on üsna eh, keerukas ja üsna delikaatne sektor ning minu arvates minu ettepanekuga on võimalik tagada tasakaal selle vajaduse vahel, mis meil on, meil on vaja et meil oleks meretöötajate õigused tagatud ning nii nagu ma just ütlesin, on meil vaja konkurentsi edendada merendussektuses, kus töötavad need meretöötajad. ma alustaksin muudatusettepanekutes, mis minu arvates on head, neid on ju tegelikult üsna vähe tegemist on ettepanekutega, mis äh, on põhjenduspunktidena toonud välja uusi elemente, mis minu arvates on äärmiselt olulised, aga samas nad ei muuda täiesti äh, minu teksti sisu. alustaksin muudatusettepanekust neliteist, kuusteist, seitseteist ja kaheksateist, mille tõi välja Baldacchino, meie sotsialistidest kolleeg, sotsialistist kolleeg ning äh, räägin siin täpsemalt äh, rahvusvahelisest ILO konventsioonist, millele siin viidatakse, mis on kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta augustist jõus pärast äh, kolmekümne liikmesriigi poolset ratifitseerimist. tegemist on ka olulise lepinguga äh, sektoris, kus pannakse tööohutuse puhul paika konkreetsed standardid ja see on just täpselt äh, siin tsiteeritud neljateistkümnendas muudatusettepanekus. kuusteist, seitseteist ja kaheksateist puudutavad neid aspekte, mis on juba ILO konventsioonis sees siis kuusteist ja seitseteist, aga kaheksateistkümnendas rõhutatakse seda, et Euroopa Liit peaks parandama äh, töötajate äh, töötingimusi ja peab tagama nende õigusi seega me äh, rõhutame veel rohkem seda, mis tekstist iseenesest juba niigi välja tuleb. mis puudutab nüüd analüüsi, mida ma olen teinud muud, teiste muudatusettepanekute puhul, mille suhtes ma olen negatiivselt meelest, meelestatud, viisteist üheksateist, kakskümmend kaks, kakskümmend kuus, kakskümmend seitse ja kakskümmend üheksa, mille samuti on esitanud kolleeg Valdatino. viisteist ja kakskümmend seitse. ma ei saa neid toetada, sellepärast et siin tahetakse, et direktiivi kaks tuhat üks murd kakskümmend kolm äh, oleks laiendatud ka meretöötajatele ning nagu ma juba selgitasin äh, oma raporti tutvustuses, kui ma rääkisin siis direktiivist kaks tuhat üks murd kakskümmend kolm, kus räägitakse ettevõtete üleminekupiirangute laiendamist, siis see on väga õige kohaldada seda vabrikute äh, puhul, aga liikuva vara puhul nagu laevad ei ole see võimalik, sellepärast et äh, mm, väga sageli on laevade puhul kehtiv lipuriigi õigus, nii et kui laev mm, müüakse ja seda direktiivi hakatakse rakendama, siis võivad äh, meremehed äh, ähm, võivad meremeeste puhul kohaldada väga erinevaid, äh, täiesti erinevaid eeskirju, õigusnorme, mis ei aita nende olukorrale kaasa. ja samuti on see üleminek muutunud seetõttu ka kohustuslikuks ähm, tööandja poolt. kollektiivlepingud on väga erinevad erinevates lipuriikides ning selle muudatusettepaneku vastuvõtmine vähendaks meretöötajate õigusi ja seda ei ole võimalik rakendada laevade ülevõtmise puhul, mis on registreeritud Euroopa Liidu liikmesriigis. ja niimoodi tekib olukord, eh, mis on õiguslikult eh, tasakaalust väljas. muudatusettepanek eh, üheksateist, ma olen nõus, et et äh, teavitamine on väga, kommunikatsioon on äärmiselt oluline kõikide vahendite äh, kaudu, mida tehnoloogia meile praegu pakub, kuid see ettepanek jääb direktiivi rakendusalast välja. internet kõikidel laevadel, see tooks endaga kaasa üleliigseid kulusid aga lisaks sellele ma leian, et on vajalik äh, mõelda võib-olla äh, sellisele konkreetsele äh, reeglistikule antud valdkonnas. muudatusettepanek kakskümmend kaks, ei ole mitte mingisugust põhjust, võttes arvesse kommunikatsioonimooduseid, mis praegu on olemas ja sotsiaaldialoogi pidamiseks, mis praegu on juba jõus, selleks, et sellist dialoogi edendada, kakskümmend kaks kaks tuhat kaks eh, murd neliteist eh, direktiiv ei saa olla kohaldatav praegusel juhul, sellepärast et eh, see pöörab pahupidi kogu esialgse teksti, mina olen oma tekstis tahtnud tasakaalustatud lähenemist sest mina tahaksin võtta äh, arvesse konkreetseid tingimusi, mis on meretöötajatel, aeg, äh, distants ähm, maismaast ja nii edasi. ka see füüsiline kohustuslik kohalolek ähm, koosolekutel seab ohtu äh, siis selle üleviimise toimumise muudatusettepanek kakskümmend kuus, selline muudatusettepanek annaks täieliku võimu või volituse töötajate esindajatele blokeerida ükskõik millisel hetkel laeva üleandmine, üleminek ja see ohustaks laeva müüki ning ohustaks ka kogu sektori toimimist. ma ei hakka seda muudatusettepanekut kordama, aga minu arvates see muudatusettepanek ei ole eriti kaugele vaatev see ei keskendu sektori kasvule. aga kui me anname võimaluse blok-, blokeerida ühte laeva, siis me teame ju kõik, laeva müüki, siis te ju teate, et see ei mõju ka töötajatele hästi. väga sageli müüakse laevasid ühelt reederilt teisele, eriregistrid muutuvad, muutub ka lipuriik, nüüd viitan sellele äh, sõnavõtule, mis ma siin äh, alguses pidasin aga lisaks sellele on riiklikud äh, õigused ja kollektiivlepingud äh, juba jõus äh, kollektiiv kollektiivkoondamiste puhul, mida on võimalik jõustada. muudatus kakskümmend üheksa on peaaegu samasugune nagu kahekümne kaheksas, selle on esitanud kolleeg Struder, kui ma nüüd õigesti seda hääldan see eh, läheb komisjoni ettepaneku raamest eh, välja, sellepärast et siit võetakse ära erandid, eh, kui me mõtleme just ettevõtete üleminekut. selliste erandite kohaldamise mahavõtmine võiks olla meremeestele kahjulik, sest nende puhul võib ülemineku puhul kohaldada sellisel puhul väga erine-, hoopis erinevaid tingimusi kui see, mis neil enne olid. nii et äh, see ohustaks Euroopa meretöötajaid. meie aga tahaksime panna paika vastupidise, me tahaksime meri, meremehi rohkem kaitsta Euroopa Liidus muudatus kolmteist, kakskümmend üks, kakskümmend kolm ja kakskümmend viis, mille samuti on esitanud kolleeg Struuder. kolmteist see võtab maha siis ühe osa minu tekstist. VKE-delt, VKE-de osa ja komisjoni äh, osapool kakskümmend üks, ka siin äh, võetakse üks osa minu tekstist ära. siin on välistatud võimalus, et koduabilised, kodutöötajad, kes töötavad ühe füüsilise isiku äh, all, võiks kahe tuhande kaheksanda aasta direktiivi alt välja jääda kakskümmend kolm ja kakskümmend viis äh, muudab täiesti esialgset teksti ning minu arvates muudab see õigusliku olukorra palju ebakindlamaks ja me ei peaks ähm, sellist olukorda lubama. muudatus kakskümmend, kakskümmend neli ja kolmkümmend äh, kolleeg Peresilt. kakskümmend ei ole üldse vajalik sest direktiiv kahe tuhande kaheksandast aastast äh, mis äh, räägib äh, alltöövõtjatest, äh, juba käib kalameeste ja meremeeste, kehtib juba nende puhul. kakskümmend neli võtab ära igasuguse võimaluse erandeid kollektiivkoondamiste puhul kasutusele võtta riiklikud eeskirjad kollektiivkoondamiste puhul, mida praegu rakendatakse väga mitmetes liikmesriikides, kajastavad ka neid ähm, osapooli, mis kehtivad meretöötajate puhul. nii et liikmesriigid saavad võtta vastu uusi eeskirju, võttes arvesse konkreetseid ettepanekuid nii et need eeskirjad siis lõpuks hakkaksid äh, kajastama täpselt neid vajadusi, mis sellel sektoril konkreetsel hetkel on. minu esialgne ettepanek jätab sellise erandivõimaluse alles, aga paneb paika ka teatud piirangud. muudatus kolmkümmend. palve siis vähendada viielt kahele aastale selle perioodi, mil hakatakse jõustama antud direktiivi. minu arvates kaks aastat ei ole piisav aeg ennekõike võttes arvesse neid vajalikke muudatusi, mis on liikmesriikides vaja sisse viia. me peaksime olema enda suhtes ausad kui me nüüd mõtleme, et eh, kahe aastaga on võimalik rakendada kahekümne kaheksas liikmesriigis seda direktiivi, kus praegu on jõus erinevad eeskirjad, erinevad õigusaktid, on täielik utoopia. ma ei ole selle vastu, et see niimoodi toimuks, no suurepärane, kui see nii oleks, kui oleks võimalik kahe aasta jooksul jõustada ühte direktiivi. aga me teame väga hästi, et eh, olukord ei saa olla selline meil on juba aastate jooksul tekkinud väga suured kogemused selliste rakendamisperioodide puhul, nii et minu arvates viis aastat on piisav selleks, et seda direktiivi jõustada. see oli nüüd muudatus, viimane met-, muudatusettepanek ja ma ei ole selle poolt, sest ma olen realistlikum. minu arvates ei ole võimalik, et me saaksime rakendada kahe aastaga seda direktiivi ja kui kahe aastaga ma siis ei jõua, siis te ju teate, et sellega kaasnevad erinevad Äh, erinevad äh, rikkumised, mis äh, võivad ohustada liikmesriike. aitäh tähelepanu eest ning loodetavasti saame me kolleegidega teha kuni siit praegusest hetkest kuni aprillini väga head koostööd, aitäh! I give the floor to the shadow annaksin äh, sotsiaaldemokraatide variraportöörile sõna. aitäh, proua esinaine. raportöör just informeeris mind, kui mind siin ei olnud ja vabandan selle eest, et ma algusest peale siin ei olnud, aga ma just olin teel oma kontorist siia ja siis te juba alustasite aruteluga. aga tahaksin mm öelda oma arvamuse nende muudatusettepanekute kohta, mida me esitasime, sest komisjoni ettepanek äh, kui eesmärgiks on äh, meremeeste olukorda parandada ja et siis äh, meremeestel oleks õigus turvalisele töökohale et neil oleks korralikud töötingimused, elutingimused, kaasa arvatud sotsiaalkaitse. ma ei äh, taha siin äh, midagi blokeerida, kuid enda äh, või siis meie muudatusettepanekutega me jätame need erandid äh, lahtiseks äh, kuid kõigi äh, asjaosaliste nõusolekul ehk siis äh, võimu esindajad, äh, töövõtjad ja tööandjad on võimalik neid meetmeid kasutada. peab muidugi võtma arvesse sektori eesmärke ja samas silmas pidama ka töötajate õigusi. ILO konventsiooni rakendamine on näidanud, et edasi liikumiseks töötajate töötingimustega on see, kui sotsiaalpartnerid koostööd teevad ja seetõttu ILO konventsiooni rakendamine on kindlasti samm õiges suunas ja seda kolmel põhjusel. Euroopa Liit on äh, ellu rakendanud konventsiooni, mille eesmärgiks on äh, töötajate olukorra parandamine äh, rahvusvaheliselt teiseks, meremeeste olukord on paranenud, neil on paremad tagatised ja kolmandaks, see direktiiv äh, toob endaga kaasa äh, Euroopa Transpordi Föderatsiooni ning äh, laevaomanike vahelise kokkuleppe. nii et see sotsiaalpartnerite kokkulepe on väga tähtis töötajate õiguste parandamisel ja need muudatusettepanekud minu poolt või meie poolt äh, hõlmavad neid valdkondi, mida ILO konventsioon ei, ei kata. et meie jaoks äh, on tähtis tagada seda, et ei oleks mingit eeliskohtlemist äh, ähm, nendele alustel, mis on mingites, mingites konkreetsetes territoriaalvetes. kui on tegemist alustega, mis tegutsevad äh, territoriaalvetes, nad äh, ei peaks, äh, neid ei peaks kuidagi teistmoodi kohtlema kui siis Euroopa Liidus registreeritud aluseid ja see on kooskõlas samuti ka ILO konventsiooniga, mis nüüd puudutab konsulteerimist ja teavitamist, me leiame, et täna kõikide nende tehnoloogiliste edasiminekutega on võimalik konsulteerida ja teavitada töötajaid, aga ka siis, kui nad parasjagu merel on. meremeestel peaks olema võimalus saada informatsiooni ja neil peaks olema võimalus arutada enda olukorda ka tööandjatega nii et see oleks äh, kindlasti töötingimuste paranemisel väga oluliseks äh, sammuks. samuti pakume välja, et peaks olema võimalus dialoogi pidada ning äh, läbirääkimisi pidada näiteks kollektiivvallandamiste puhul. kui on konsultatsioonid sotsiaalpartneritega, siis äh, on see kindlasti ähm, sammuks edasi. töötajad ei peaks ennast leidma olukorras, kus nad on töö kaotanud ja neil ei ole võimalust enda seisukohta avaldada äh, siis nende otsuste suhtes, mis töövõtja on nende osa, tööandja on nende osas langetanud ja on võimalik äh, negatiivseid olukordi vältida, kui konsultatsioone siiski korraldatakse. töötajate õiguste kaitse on äh, siin äh, seaduseelnõus väga tähtsal kohal. väga tähtis on see töötajatele, kellel on väike kaitse või ei ole mingit kaitset, et neil oleks siiski mingi miinimumkaitse, see on meie kohustus nende töötajate vast-, suhtes. me ei tohi lihtsalt silma kinni pigistada ning jätta olukorda selliseks, nagu ta praegu on me peame arvesse võtma selle sektori tingimusi ja need muudatusettepanekud neid õigusi veelgi äh, tugevdavad ja siis muudavad nad sarnasemaks ka teiste maismaal tegutsevate töötajate töötingimustega. siin ei ole mitte mingisuguseid uuendusi, näiteks aastate osas äh, sisse toodud, kuna süsteem juba tegelikult praegu toimib, nii et me oleme avatud äh, edasisteks läbirääkimisteks äh, ja oleme valmis ka kompromisse otsima selleks, et siis järgmistel variraportööride koosolekutel, aitäh! Thank you um,. Now uh... aitäh! nüüd äh, räägin oma äh, kolleegi Philippe de Bakkeri nimel ta ei ole muudatusettepanekutega välja tulnud, aga ta mainis meie viimase arutelu käigus antud teemal, et tema arvates on raportöör teinud väga head tööd, ta on leidnud siin ta hea tasakaalu selleks, et muuta kogu sektorit atraktiivsemalt, võttes arvesse sektori konkreetset olukorda, sest praegusel hetkel on väga raske samamoodi rakendada sotsiaalseid õigusi merel, nagu on olemas maismaal. Philippe de Backer teab, et meretöö töötajate hea kaitse tagamiseks äh, äh, on vaja jõupingutusi teha. me peaksime pidama meeles, et milline on laevandussektori rahvusvaheline mõõde, tegemist on suure konkurentsiga alaga ning reederid võivad väga lihtsalt muuta lipuriiki eh, Euroopa Liidu väliseks. mõned muudatusettepanekud on sellised, mida ka, millega ta nõus ei ole, eh, kaks tuhat üks, direktiiv kaks tuhat üks kolm, kakskümmend kolm tema arvates eh, ei ole eh, võimalik, et see direktiiv eh, suudab muuta meretöötajate olukorda ja sotsiaalkindlust paremaks, ta leiab, et see on võimalik vabrikute puhul, kuid mitte laevade puhul. mere töötajate õigused peavad jääma samasuguseks pärast laevade üleminekut. konsultatsioonimenetlus selle osas leiab ta, et erand peaks olema ette nähtud merelaevade töötajatele, seega ta on seetõttu on nõus äh, komisjoni ja raportööri ettepanekutega. kaks tuhat kaheksa murd üheksakümmend neli näeb ette meretöötajatele erandeid. Äh, merenduses toimuv äh, värbamine või tööhõive on äärmiselt keerukas valdkond ning seega oleks olukorra muut-, või lipulaeva muutmine suureks ohuks Euroopa Liidu konkurentsivõimele. Philip de Backer loodab, et Euroopa Liidu merendussektorit on võimalik edendada ning konkurentsivõimet parandada ning ta soovib viljakat koostööd, aitäh! The... võib-olla komisjon soovib kommenteerida, palun, sõna on teil. Um... aitäh, proua esinaine rääkides muudatusettepanekutest, mis on välja pakutud ja mida täna arutatakse, need näitavad väga tugevat äh, pühendumust äh, sellele, et äh, tõepoolest võetakse Euroopa Liidu tööõiguse direktiividesse sisse ka meremeeste õigused ja võib-olla komisjoni seisukoht aitab ka heita valgust edasisele arutelule. kahekümnes, kahekümne esimene muudatusettepanek, need, see puudutab äh, ka see, see on siis maksejõuetust puudutavad äh, sätted ja siin oli ettepanek ka meremehed siia sisse võtta. siin äh, on olnud väga aktiivsed läbirääkimised äh, ILO-ga ja komisjon on enda poolt esitanud muudatusettepanekud, millega parlament nõus oli, et see ähm, konventsioon ka ratifitseerida, mis puudutab äh, siis äh, sisemaiseid äh, töötajaid. kui me räägime nüüd kollektiivvallandamistest, siis komisjon pakkus välja erandid selleks, et mitte liialt suurt koormat ette näha väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, võttes arvesse äh, ka merendussektori eripära, et igapäevaselt ju tegelikult aluseid ostetakse ja müüakse. muudatusettepanek kakskümmend seitse vastavalt äh, pikaajalistele merealastele konventsioonidele, ÜRO konventsioonile, Euroopa Liidu tööõigus äh, puudutab neid aluseid, mis on registreeritud Euroopa Liidu liikmesriikides ja seda põhimõtet äh, rakendatakse ka Euroopa Liidu ning rahvusvahelises mereõiguses. Euroopa Liidu tööõigust ei ole võimalik siis kohaldada äh, laevadele, mis on registreeritud äh, näiteks Panamas, mis seilavad äh, Euroopa Liidu vetes mis nüüd puudutab üleminekuperioodi, viieaastast üleminekuperioodi, siis see pakuti välja selleks, et võtta arvesse erinevad olukorrad liikmesriigiti siin on erinevused selles osas, kuivõrd e- liikmesriigid tahavad kasutada neid äh, võimalusi äh, direktiivides, kõikides viies direktiivis. Äh, ja seetõttu me pakkusime siis välja selle viieaastase üleminekuperioodi. I... aitäh komisjonile. nüüd annaksin uuesti sõna raportöörile aitäh, ausalt öeldes mul ei ole väga palju lisada võrreldes sellele, sellega, mis ma alguses ütlesin. ainult kaks asja. internet või siis see osa tekstist, mis puudutab uusi tehnoloogiaid. ma kordan seda, mis ma enne ütlesin kui meie seadusandjad oleme üles kutsutud selleks, et me paneme paika õigusakte ja me töötame koos oma kolleegidega selleks, et äh, välja töötada tuleviku eeskirjad, siis me peame meeles pidama seda, et me hoiaksime jalad kindlalt maa peal, sellepärast et kui me pakume välja õigusaktid, aga pärast tuleb välja, et meil ei ole vastavaid ressursse kasutada, et neid rakendada, siis me läheme tupikusse, nii et me peame meeles pidama, milliseid asju on meil võimalik teha, mida mitte. internet Äh, see on väga kallis äh, projekt, mida on täiesti võimatu äh, rakendada. võib-olla tehakse mõjuhinnanguid, neid tehakse ju pidevalt ja kogu aeg, teinekord tehakse sellistel puhkudel, kui vaja ei ole ja siis, kui vaja oleks, neid ei tehta. nii et meil oleks vaja teada, mis see kõik endaga kaasa toob konkreetsemalt. kaitse teiseks, äh, meresõitjad on juba kaitstud mitmesuguste rahvusvaheliste äh, õigusaktides või eeskirjade poolt. ei saa öelda, et see nii ei ole on ju väga hea, kui me ajakohastame erinevaid meetmeid kõikide töötajate puhul, aga tähelepanu äh, halduskoormusele, bürokraatlikule koormusele, kõik need operaatorid, kes praegu tegutsevad selles konkreetses sektoris, on, äh, väga palju on siin VKE-sid ja me ei peaks nendele panema peale äh, uusi halduskoormusi, uut bürokraatiat sellele sektorile mis on niivõrd haprastel alustel. kõik osapooled, reederid, ametiühingud on juba kaasatud kollektiivkoondamistele, kuid konsulteerimine ei saa olla siduv või kohustuslik. ma olen selle poolt, et osapooled kokku saaksid, aga ei pea ju panema paika selliseid äh, blokeerivaid meetmeid, mis oleksid äh, rohkem ühe poole äh, kasuks aitab küll, sellepärast et kui ma hakkan nüüd komisjonile vastama, siis ma muutun päris vastikuks ja parem, kui ma seda ei tee. Thank you um.... aitäh. siis on meil ka kaheksateistkümnenda märtsi kompromisset, muudatusettepanekud ja kaheksateistkümnendal märtsil me ka hääletame nende muudatusettepanekute osas ja loodetavasti plenaaris äh, siis eh, teise sessiooni ajal aprillis. nüüd aga tuleksin tagasi neljateistkümnenda päevakorrapunkti juurde, milleks on tööjõu valikvaatluse korraldamine ühenduses. kas raportöör on siin? suurepärane. Ehm, eh, tööhõivekomisjon võttis vastu oma raporti ja nüüd ma annaksin sõna proua Zdanukale. aitäh meil toimus kolm, meil toimusid kolmepoolsed läbirääkimised ja nagu ma ütlesin äh, detsembris äh, Koreperi äh, otsus ei olnud meile rahuldav parlamendis ja meil ei olnud võimalik selle teemaga lõpule jõuda Leedu eesistumise ajal nüüdne eesistuja, Kreeka eesistuja tuli välja oma kompromissettepanekutega. ja see, need äh, lahkarvamused puudutavad ad hoc mudeleid. ja meie ehk siis parlamendi seisukoht oli selline, et me peame, saame kaasa rääkida samuti nende ad hoc äh, mudelite puhul näiteks, milline on valiku suurus ja nii edasi. kuna see on poliitiline küsimus, et äh, kuidas äh, siis selliseid valikvaatlusi korraldada, need on, puudutavad siis mingeid konkreetseid küsimusi, näiteks noorte tööpuudus, sisserändajate töötingimusi ja nii edasi nii et äh, nüüd oleme me arutanud äh, eesistuja, Kreeka eesistuja ettepanekuid, äh, siin oleme püüdnud saavutada ka kompromissi, välja pakkunud ka alamudelid, mis osaliselt kasutavad rakendusakte, delegeerit- ja osaliselt delegeeritud akte ja läbirääkimiste meeskond andis mandaadi meie sekretariaadile ning õigustalitusele selleks, et arutada tehnilisi detaile, korraldada tehnilisi koosolekuid, et veelgi enam arutada seda, mis siis läheb läbi rakendus ja mis läheb läbi delegeeritud õigusaktide. suur tänu äh, kõigile neile, kes äh, kolmepoolsetel läbirääkimistel osalesid, ka sekretäriaadile, kes on valmis äh, võtma selle nüüd enda kätesse nõukoguga läbirääkimistel. aitäh! aitäh! E, Rahvapartei ähm, läbirääkimismeeskonna liikmed toetavad seda ning hääled hääletus äh, peaks aset leidma siis äh, tööhõivekomisjonis kaheksateistkümnendal märtsil. see oli viimane teema täna, kuna kuueteistkümnes teema pärast hääletamist räägime siis äh, kuueteistkümnendast peatükist. ilusat õhtut teile!